Señor presidente. Se reanuda la sesión. alustame tänase pärastlõunase äh, istungiga. daamid ja härrad. eilse istungi protokoll on olemas, kas on kellelgi midagi sellele lisada? kui tahate, siis äh, võite seda teha, kui ei, siis on protokoll sellega vastu võetud. ja nüüd läheme